mõista, äh, millised on olnud vead, e, et tulevikus ära hoida selliseid olukorda ja inimesi korrale kutsuda, kui nad seda kavatsevad. järgmisena härra Baltsiitis